sekkunud, aga kõik on korras, sest raportöör on kohal ja me võime aruteluga alust, algust teha. me räägime siin kolleeg David Martini raportist, mis puudutab Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamist Lissaboni lepinguga. ja sõna saabki härra Martin. suur tänu, president, suur tänu teie kannatlikkuse eest ja ka sellest, et te siin ise kohal olete. kui ma esmakordselt kaheksakümne neljandal aastal kandideerisin Euroopa Parlamenti, rääkisin ma Ken-,